Taanis. arutelu on käesolevaga lõppenud. järgmine istung algab homme, neljapäeval, äh, viiendal juulil kell üheksa null null. päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel.